elu üha rohkem mõjutab ja kõigepealt annan ma sõna nõukogu esindajale proua Tuppurainenile, palun. härra president, lugupeetud liikmed ligi neli kuud on möödunud Euroopa Parlamendi valimistest, mis mitmetes riikides toimusid samal ajal teiste valimistega. ühtegi sekkumist ei tuvastatud, kuid on siiski välja toodud, et välised jõud üritavad pahatahtlikult mõjutada valimistulemusi, me peame kogu aeg olema ettevalmistunud me peame teadlikkust tõstma, suurendama valmisolekut ning tugevdama ka vastupidavust hübriidohtudele, sealhulgas desinformatsioonile. tegemist on prioriteediga meie eesistumise ajal pikaajalised pingutused, et suurendada demokraatlike ühiskondade vastupidavust, on vajalikud, kuivõrd hübriidohud ja desinformatsioon on püsiv osa meie julgeolekukeskkonnast ohtude iseloom ning pahatahtliku sekkumiste kasvamine on seotud ka tehisintellekti arenguga, andmete kogumisega ning seetõttu tuleb pidevalt analüüsida ja ka vastavalt reageerida. nõukogu tervitab komisjoni kavatsust läbi viia põhjalik uurimine, mis puudutab veebiplatvormide võetud kohustusi käitumisjuhiste all. nõukogu töörühmade vahendusel jälgib seda ning on valmis ka komisjoni ettepanekuid analüüsima. enne aasta lõppu veel eeldame, et komisjon tuleb välja ka äh, Euroopa Parlamendi alase raportiga, mis puudutab ka valmisolekut ja vastupidavust valimistesse sekkumiste puhul ning huvitav oleks kuulda ka komisjoni ideid, millised võiksid olla järgmised sammud. meie jaoks on väga oluline see teema, nii nagu ka Euroopa Nõukogu on korduvalt rõhutanud ka IT-agenda raames. institutsioonidel on kõigil oluline roll demokraatlike protsesside kaitsmisel. seetõttu on vaja Euroopa Liidul ja liikmesriikidel ühiselt pingutada, kaasates ka kodanikuühiskonda ning erasektorit. meie reaktsioon peab olema põhjalik, keskendume nii välis- kui sisemõõtmele, pärast nõukogu märtsikuiseid järeldusi, mis puudutas siis ausate valimiste läbiviimist, ühist tegevuskava desinformatsiooni vallas, on juba väga palju ära tehtud nii liikmesriigiti kui Euroopa Liidus tervikuna. Euroopa valimiskoostöö võrgustiku tavapärased kohtumised annavad võimaluse ühiselt ohte tuvastada, kogemusi vahetada, meil on ka kiirteavitussüsteem, kontaktpunktid liikmesriikides, mis puudutavad just desinformatsiooni. oluline on ka silmas pidada Euroopa väärtusi, strateegilist kommunikatsiooni, meedia ökosüsteemi tugevdamine ning sõltumatute faktikontrollijate roll, erinevad teadlikkust tõstvad tegevused ning valimisprotsessi kaitsmine koostöös era- ja kolmanda sektoriga ning samal ajal tuleb hinnata ka hübriidohte ning kaitsta loomulikult valimissüsteemide turvalisust ja läbipaistvust. seal on vaja silmas pidaga, pidada ka sotsiaalplatvormide rolli. härra president, lugupeetud liikmed, selleks, et panustada Rumeenia eesistuja koostas raporti sel teemal, mis puudutas siis desinformatsioonivastast võitlust ning saadud õppetunde läheme selle tööga edasi ning Soome eesistumise jaoks on suurendada meie demokraatlike süsteemide vastupidavust koordineeritud tegevuste kaudu kõikides poliitikavaldkondades, et tugevdada meie kodanike julgeolekut. ma tahtsin rõhus, rõhutada, et see töö, millega kaitseme oma demokraatlikke avatud ühiskondi, peavad silmas pidama loomulikult ka kõiki põhivabadusi, sealhulgas väljendusvabadust. seetõttu Soome eesistumine rõhutab eriti Euroopa Liidu suutlikkust hü-, hübriidohtudega võitlemisel. juba juulis püsiv nõukogu töörühm pidas oma esimese kohtumise sel teemal oluline on ka partnerluste jätkuv loomine, eriti meie koostöö NATO-ga. Helsingis asuv hübriidohtude oivekeskus samamoodi soodustab koostööd selles vallas. desinformatsiooni strateegiad välisriikide ja riigiväliste üksuste poolt äh, on ka teemad, millega tuleb tegeleda. oluline on koostööd teha ka Lääne-Balkani ning naabruspoliitika riikidega. meedia tugevdamine, digitaalne kirjaoskus meie naabruspoliitika riikides on võtmetähtsusega. me peame tegutsema ühiselt, struktureeritult, koordineerit-, koordineeritult selleks, et nendele väljakutsetele vastu astuda valimiste kaitsmine on meie Euroopa väärtuste nurgakiviks. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, meil on siin ka kaks komisjoni esindajat kohal, proua Jourova ja härra King. kõigepealt saab sõna volinik Jourova. president, president, president inimõigustest, põhiõigustest ja demokraatiast kinnipidamine ning õigusriigi põhimõtted on Euroopa Liidu alusväärtused, kuid nad ei ole iseenesestmõistetavad. presidendikandidaat von der Leyen on öelnud, et Euroopa demokraatia kaitsmine on tema jaoks kõige tähtsam. ta on öelnud, et demokraatlikud süsteemid on sattunud rünnaku alla nende poolt, kes soovivad Euroopa Liitu destabiliseerida sellepärast tuleb meil rohkem ära teha selleks, et ennast kaitsta välismõjude eest. desinformatsiooni levik ja musta rah-, must raha mõjutavad äh, poliitikat äh, äh, moonutavad äh, ja moonutavad ka avalikku arvamust. nii Eh, sise- kui ka välissekkumisega manipuleeritakse poliitikat, poliitilisi arutelusid ja selliseid valdkondi nagu rahvatervis, haridus, meditsiin eh, ja nii edasi. samamoodi vähendatakse ka usaldust teadusesse ja empiirilistesse tõenditesse. Eh, vabad valimised on liikmesriikide vastutada sellegipoolest on meil vaja ka Euroopa Liidul strateegiat, arvestades äh, piiriüleseid äh, äh, valimistesse sekkumisi. mis mõjutab ühte liikmesriiki, võib mõjutada meid kõiki valimispaketi kaudu, mis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta septembris vastu võeti. komisjon võttis vastu paketi, millega toetada liikmesriike valimiste korraldamisel ja võidelda desinformatsiooni vastu. selle paketi rakendamiseks kutsus komisjon valimiskeskkomisjoni üles identifitseerima riske valimisprotsessile koostöö liikmesriikide vahel sai toetuse uue valimiste koostöövõrgustiku kaudu, millega oli võimalik parimaid kogemusi vahetada ja luua operatiivseid lülisid liikmesriikide vahel. võrgustik tuli kokku neli korda enne Euroopa Parlamendi valimisi ja esimene järelduste tegemise kohtumine oli kohe pärast valimisi riiklike võrgustike esindajad tulid kokku selleks, et viljakalt äh, kogemusi vahetada. esindatud olid ka teised institutsioonid nagu parlament ja kodanikuühiskond tegevus kann-, katab kompleksse valdkonna kõik valdkonnad, tegeletakse teadlikkuse tõstmisega, kooperatsiooniplatvormide loomisega ja samamoodi töötatakse välja ka õiguslikke vahendeid, mis kehtivad siis välisrahastuse jaoks. peale selle ka Euroopa Liidu tasandil aidatakse liikmesriikidele hinnata oma vastupanuvõimet küberrünnakutele liikmesriigid olid aktiivselt kaasatud sellesse koostöövõrgustikku ja ütlesid, et nii riiklikud kui ka Euroopa võrgustik peaksid oma tööd jätkama ka pärast Euroopa Parlamendi valimisi, selleks et toetada liikmesriikide valimissüsteemide vastupanuvõimet. meie esimene hinnang meetmete rakendamise kohta pärast Euroopa Parlamendi valimisi on julgustav koordineeritud Euroopa Liidu lähenemisega oli meil võimalik liikmesriiki paremini ette valmistada valimiste manipuleerimise ja desinformatsiooni leviku vastu. nagu ka eelmiste valimiste puhul äh, viime me praegu läbi äh, Euroopa Parlamendi valimiste juhiste põhjalikku analüüsi koostöö rahvusvaheliste partneritega erinevate foorumite kaudu on tähtis. kaasatud on nii G7 kui ka NATO, täpselt samamoodi nagu ka erinevad riigid. tegemist on laiapõhjalise lähenemisega, võitlemaks desinformatsiooni vastu ja töötada välja tugevat valimissüsteemi. rahvusvahelise koostöö kaudu on võimalik tagada see, et kõik meetmed toimivad üheskoos, pidades kinni põhiõigustest, eelkõige arvamuse ja kogunemise vabadusest. nagu komisjoni presidendikandidaat von der Leyen on öelnud ja kui parlament ta kinnitab, siis töötatakse välja demokraatlik tegevuskava selleks, et kaitsta Euroopa Parlamendi valimisi. kui asepresidendid ametisse kinnitatakse, siis mina hakkan seda tööd koordineerima selleks, et demokraatlikke süsteeme muuta äh, kindlamaks äh, ja et nad ei oleks nii vastuvõtlikud desinformatsioonile. Äh, arvamusevabadus ja ajakirjandusvabadus ning meedia mitmekülgsus on väga tähtsad ja neid tuleb kaitsta seda kavatseb järgmine komisjoni koosseis ka teha. kui kõik need jõupingutused äh, kinnit-, äh, kinnitatakse, siis teen parlamendi, liikmesriikide ja erinevate sidusrühmadega koostööd selleks, et kaitsta demokraatiat Euroopas, aitäh! Uh, aitäh, järgmine kõneleja on komisjonilt volinik King, palun. Uh, uh, lugupeetud president, kallid kolleegid, tänan teid ma kavatsen rääkida sellest, millised väljakutsed toob äh, desinformatsioon endaga kaasa. nagu te olete juba kuulnud, juhtus äh, viimatistel Euroopa Parlamendi valimistel nii, et äh, mingisugust suurt koordineeritud desinformatsioonirünnakut küll ei olnud, kuid see ei tähenda seda, et äh, nendel valimistel mingit äh, desinformatsiooni ei levitatud, nii see kahjuks ei olnud, sest äh, me saime väga palju raporteid, väga palju teadaandeid erinevatest Euroopa nurkadest selle kohta, millist väärinfot levitatakse. näiteks selleks, et tuua näide teisest liikmesriigist, toome näite Saksamaalt. on olemas mitmed teadaanded, mis räägivad sellest, et ühte Saksamaa parteid edendati äh, edendati äh, veebis ja et selle tegevusega oli seotud kaheksakümmend kuus protsenti nende tegevusest Facebookis, neli korda rohkem kommentaare kui tavaliselt, kuus korda rohkem äh, info jagamisi, rohkem, neli ja kuus korda rohkem kui kõikidel teistel äh, parteidel kokku. ja paljud sellised likeid ja jagamised tulid kaheksakümnelt tuhandelt kahtlaselt kontolt, mis olid registreeritud suvaliste initsiaalidega. kuid lisaks sellele jagati veel sadu tuhandeid infokillukesi. niisiis on propagandamasina töö ja desinformatsioonikampaania siiski igapäevane tõsiasi ja kui platvormid ei saa aru, et tegutsetakse tuhandete võltskontode alt, mis tegelikult ei kuulu kellelegi, siis on see suur probleem. ma ei tea, kuidas on teiega, aga minu jaoks on vastuvõetamatu pidada seda lihtsalt uueks normaalsuseks me peame tegema rohkem ja ühiselt sulgema sellise keskkonna, kus vaenu, vaenulikud jõud saavad desinformatsiooni levitada ja me peame muutuma üheskoos tugevamaks. peame muutma sellised rünnakud keerulisemaks ja ise olema nende suhtes vastupidavamad. seetõttu peame meie koostöös liikmesriikide ja paljude teiste partneritega tegutsema ja me olemegi tegutsenud neljas valdkonnas. esiteks, nii nagu siin on juba öeldud oleme me loonud kiirreageerimissüsteemi, mis võimaldab Euroopa institutsioonidel ja liikmesriikidel ühiselt äh, kiiresti kindlaks teha väärinfokampaaniad ja neile piiri panna. me töötame selleks, et seda mehhanismi tugevdada. me peame praegu erinevaid äh, nõupidamisi ja konsultatsioone selleks, et tagada parem infovahetus, seda siis nii liikmesriikide endi vahel kui liikmesriikide institutsioonide vahel ja loomulikult ka platvormidega ning äh, kodanikuühiskonnas tegutsevate teadlastega me soovime luua paremat teaduskeskust, mille abil väärinfoga võidelda. teiseks, viimase kahe aasta jooksul oleme mobiliseerinud kogukonna, mis tegeleb faktide kontrollimisega. sellesse kuuluvad erinevad kodanikuühiskonna esindajad, nad aitavad meil hinnata väärinfo olemust ja ka seda, kuidas me peaksime sellele vastu astuma selleks, et see töö, see kogukondlik töö oleks tugevam, kavatseme kasutada uut euroopalikku online platvormi, kus koondatakse kolmkümmend kaheksa fakte kontrollivat organisatsiooni seitsmeteistkümnest liikmesriigist. Nad teevad koostöös selles, koostööd selles platvormis, mida rahastatakse eh, Europe Facility alt. aga lisaks sellele on meil vaja ka, et platvormid teeksid oma osa meil on vaja, et nad tagaksid turvalise ligipääsu andmetele eh, nende fakti, faktide kontrollijate ja teadlaste jaoks, et nad saaksid oma tööd teha ja et meil oleks võimalik ühiselt välja töötada paremad reageerimisviisid, kuid sealjuures tuleb loomulikult austada ka olemasolevaid eetilisi ja professionaalseid standardeid. see toob mind kolmanda valdkonnani, milles oleme teinud tööd. me tahame, et suured internetiplatvormid ühineksid desinformatsiooni vastase hea praktika koodeksiga või hea tava koodeksiga. me viisime selle töö lõpule juba eelmisel aastal septembris. Facebook, Twitter, Mozilla, mitmed suured ametiühingud ja teised on nüüd samuti sellega ühinenud, samamoodi Microsoft, seega see koodeks on juba populaarne ning sellega liitunud organisatsioonid on võtnud viisteist suurt kohustust ja me vaatame, kuidas neid kohustusi hakatakse täitma. me kavatseme septembrikuu keskpaigaks, see tähendab siis lähipäevil, kontrollida eh, seda, kas koodeksiga liitunud organisatsioonid esitavad meile omapoolsed kohustused, seejärel me teeme koostööd kolmandatest isikutest konsultantidega, kes on täiesti sõltumatud ja kes uurivad, mismoodi on koodeksi osalised oma kohustusi täitnud ja see töö lõpetatakse oktoobrikuu keskpaigas. me kavatseme esitada ülevaate sellest, mis koodeksiga toimub juba enne oktoobri lõppu ja siis järgneb viimane samm ja see viimane samm on see, et me hindame kogu seda tööd ja teeme seda komisjoni teatise näol, mis tuleb välja järgmise aasta alguses. ja seejärel siis jätkuvad sõltumatud konsultatsioonid audiovisuaalsektori liikmesriikide ja kodanikuühiskonnaga. nagu volinik Jourova, äh, volinik Gabriel ja ka mina ise oleme öelnud mitmeid kordi, on nii, et juhul, kui me nende tulemustega rahul ei ole, siis peame olema valmis selleks, et tuleb astuda järgmisi samme milleks võib-olla on äh, uus regulatsioon. me oleme saanud äh, mitmeid ettepanekuid, äh, saanud infot nende kohta, neid ettepanekuid, õigusloomelisi ja teisi, on esitatud erinevates liikmesriikides, näiteks Ühendkuningriigis räägitakse valgest raamatust, aga Prantsusmaal räägitakse ikkagi siduvast õigusloomest, mille abil platvormid rohkem vastutaksid me aitame liikmesriike kõiges, mida, milles saame. ja neljandaks tahaksin öelda seda, et me töötame selle nimel, et kodanikud äh, ise oleksid paremini varustatud. me anname neile suurema meediateadlikkuse, suurema meediakirjaoskuse ja loodame, et nad saavad paremini aru sellest, millised on olemasolevad poliitikad, millised on olemasolevad väljakutsed, et nad suudaksid paremini vastu seista desinformatsiooni negatiivsetele tagajärgedele. kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et me oleme teinud head tööd. me oleme jõudnud edasi aga kahjuks tuleb tõdeda, et pikk tee on veel käia. ja sellel põhjusel, nii nagu kolleeg volinik Jourova ja teisedki, ütlen ka mina, et mul on väga hea meel näha uue komisjoni plaane ja seda, kui oluliseks nad peavad meie praegust tööd. sest lisaks sellele, mida ma juba rääkisin, on uue komisjoni president öelnud, et tema tahab koordineeritud euroopalikku lähenemisviisi mis puudutab tehisintellekti ähm, eetilisi tagajärgi ja et ta töötab ka uue digitaalsete teenuste regulatsiooni kallal, mis suurendaks samuti platvormide erinevate teenuspak-, teenusepakkujate vastutust. ka see seondub otseselt tänase debatiga. Need on küsimused, mida arutatakse, arutatakse praegu ja ka tulevikus ja need on kõige olulisemad, kui me soovime, et meie digitaalne tulevik oleks demokraatlik ja turvaline kõigi kodanike jaoks, aitäh! Äh, suur tänu, suur tänu ka nende põhjalike selgituste eest. edasi saavad sõna registreeritud kõnelejad, kõigepealt Toomas Tobe. No? Yeah. You, suur tänu härra volinik, nõukogu esindaja, lugupeetud liikmed, see arutelu puudutab peamisi euroopalikke väärtusi, õigusriigi põhimõtted, demokraatlikud valimised ja seetõttu on väga oluline, et Euroopa Parlament pärast seda arutelu tuleks välja väga jõulise resolutsiooniga. väga oluline on, et Euroopa astuks välja vabade ja demokraatlike valimiste eest, ilma et sellesse sekkuksid välisriigid. paraku selline ei ole olukord praeguses Euroopas. on oluline, et Euroopa Parlament ei kardaks ausalt sellest rääkida. on ju teada, et eriti Venemaa viib läbi madala intensiivsusega infosõda Euroopa vastu riigi poolt makstud, kinni makstud meedia, erinevad äh, trollid ja ka teised totaalsed riigid nagu Iraan, Põhja-Korea, Hiina üritavad meie demokraatlike otsuste langetamist nõrgestada. seetõttu on oluline, et me üritame kaitsta oma väärtusi. me peame tagama, et kui rünnatakse meie demokraatlikke institutsioone, siis on sellel ka mingid tagajärjed. head sõbrad, siin täiskogul me ei ole alati ühte meelt ja see ongi ju demokraatia meil on õigus eriarvamusele jääda, aga on väga oluline, et me oleksime ühel meelel selles osas, et kui demokraatlikke otsuseid saavad langetada välisjõud, siis kaob ka meie enesemääramise õigus, seetõttu on väga oluline, et me lähinädalatel tuleme välja ühise resolutsiooniga ja astume välja euroopalike väärtuste nimel aitäh, kolleeg Kati Piiri, palun. aitäh, head kolleegid, lugupeetud minister, härra volinik ausad valimised on määrava tähtsusega, aga need ei ole nii iseenesestmõistetavad, me ei saa seda võtta sellisena. viimastel aastatel miljonid Euroopad, eurooplased on olnud meeletu desinformatsioonikampaania sihtgrupiks küberrünnakud on kasvanud väga kõrgele tasemele, rünnatakse ka strateegilisi taristuid, kolmandad riigid rahastavad eri, erakondi, juulikuus Itaalia meedia rääkis sellest, kuidas Venemaa üritab rahastada Matteo Salvini erakonda ja see on ainult üks näide, see ei piirdu ainult Itaalia või Venemaaga. see sekkumine ka parlamendi eelmise ametiaja jooksul on arutelu all ja mul on hea meel kuulda, et ka Soome eesistuja jaoks on see tähtis teema. mul on uhke tunne, et sotsiaaldemokraadid on saavutanud laiapõhjalist toetust sellele, et see teema oleks täna siin arutelul ning ka resolutsiooni toetatakse. meil on vaja selgeid vastuseid, kuidas kolmandad osapooled ei mõjutaks meie demokraatlikke süsteeme. selleks, et tõhusalt tegutseda, on meie fraktsioon välja pakkunud erikomisjoni loomise siin parlamendi, et meie valimised oleksid ja jääksid alati vabadeks, aitäh. suur tänu. härra Durand, palun suur tänu, lugupeetud härra president lugupeetud proua minister, te alustasite oma kõnet sellega, et te selgitasite meile Euroopa valimiste kohta käivat, ütlesite, et tegelikult läksid asjad hästi, et mingeid suuri rünnakuid ei korraldatud ja ka mina olen tegelikult rõõmus selle üle, et Euroopa valimised nii hästi läksid, aga üldiselt on ju nii, et valimised tavaliselt ei ole ei, ei lähe nii hästi ja see puudutab eriti Euroopat. seda seletas volinik Jourova meile väga hästi. ta ütles, et see demokraatia, mis meil praegu Euroopas on, on sattunud ohtu ja ohus on ta just nimelt sellepärast, et valitseb desinformatsiooni olukord. Te rääkisite sellest härra King, ja teil on õigus, see oht on reaalne, see on meie jaoks olemas. aga lisaks sellele on väga oluline rääkida ka sellest, kes finantseerib äh, parteisid, kes finantseerib desinformatsiooni, sest tegelikult otsustab äh, raha ju kõik need küsimused. me teame väga hästi, mis Euroopa Liidus toimub. me räägime siin sellest, mida teeb Venemaa. Venemaa on selline äh, selge, selgete piiridega üksus me räägime kümnetest miljarditest eurodest, mis tulevad kolmandatest riikidest väljastpoolt Euroopa äh, Liitu, kuid ka Euroopa Liidu siseselt ja millega rahastatakse desinformatsioonikampaaniaid. see raha tuleb ka Itaaliast ja Prantsusmaalt, nii et seetõttu me peame mõtlema sellele, kuidas võidelda sellise äh, rahastusega, mida antakse desinfokampaaniate jaoks, me peame mõtlema sellest, kuidas kuidas me võitleme sellise olukorraga, kus kellelegi antakse kolm miljonit eurot aastas, kuigi see summa on, selle summa suuruse üle võime võidelda lihtsalt selleks, et keegi saaks internetis oma kampaaniat ajada. me peaksime ära keelama selle, et Euroopa demokraatiat tehakse kolmandate riikide rahaga, mis mõjutab meie partei poliitikat ja me peaksime mõtlema ka sellele, kuidas teha lõpp oma tehnoloogilisele sõltuvusele, sellepärast et kui me tõesti regulaarselt äh, peame pöörama pilgu Euroopa Liidu välispiiride taha, siis äh, tekivad meil igal juhul äärmiselt suured probleemid, äh, sest et me oleme sõltuvad teiste, kolmandate riikide tehnoloogilisest võimekusest, aitäh. härra Pütikohver, palun. president, president, lugupeetud nõukogu esindaja, volinik, kallid kolleegid tahan tänada Soomet kui eesistujariiki selle eest, et nad seda küsimust nii tõsiselt võtavad. suur tänu ka komisjonile selle eest, et te olete nii põhjalikult selle küsimusega tegelenud. Euroopa, mis kaitseb selle moto taga peab olema see, et me kaitseme oma väärtusi ehk ka meie demokraatiat. samamoodi tuleb kaitsta Euroopa suveräänsust ja just sellest me täna siin räägimegi. me ei pea ainult mitte ühes suunas ettevaatlikud olema, ei ole nii, et ainult Venemaalt on oht, jah, meil on küll tõendeid selle kohta, et see toimub kuid sekkumist tuleb ka Türgi poole pealt. president Erdoğan on nende taga. Hiina totalitaarne režiim tahaks ka eh, majanduslikku sõltuvust ära kasutada ja samamoodi ka USA tagurlikud jõud on üritanud Euroopa demokraatiat mõjutada negatiivselt. ma arvan, et tegemist on suure konfliktiga äh, Äh, autoritaarse internatsionaali ja rahvusvahelise demokraatliku võitluse vahel. selleks, et me ei oleks kaotajate poolel, me ei pea mitte ainult vaatama seda, kes sekkub meie demokraatiasse, vaid me peame hoolitsema ka selle eest, et meil ei tekiks lõhesid Euroopas, lõhesid, mida teised saaksid enda kasuks ära kasutada. see kuulub ka demokraatia ja suveräänsuse kaitsmise juurde. aitäh järgmisena härra Campo Menosi, palun. Eh, eh, suur tänu. see on eh, täna üsna veider olukord, korduvalt on rõhutatud, et küber julgeolek on väga tähtis, ka meie nõustume sellega, oluline on silmas pidada ka NATO-t ja Iisraeli aga justkui teeseldakse, et äh, saate oma sama mängu edasi mängida. Te räägite libauudistest, aga teie ju levitate neid libauudiseid. sama meedia korduvalt eitab äh, sellist tegevust. vaadake, mis toimus Itaalias, mitte midagi ei ole sellest kõigest saanud ja kohtus seda kõike kohe ka kinnitatakse. mida te tahate, te tahate ettekäänet, et piirata internetivabadust vaadake seda arutelu, mis toimus eelmisel ametiajal autorikaitse ümber. Te ei mõista enam meie kodanikke, te ei mõista, mida nad tahavad. Teid üllatas ka Brexiti referendumi tulemus, te üllatusite Ameerika Ühendriikide presidendi valimistulemustest, te olete üllatunud, et meil läks nii hästi. Te, see on sellepärast, et te ei ole absoluutselt enam tegelikkusega kursis vaadake, mis toimus kaks tuhat kaheksateist, kui soovisite ise kolme miljoni euroga Euroopa valimisi mõjutada, meie peame veenma eurooplasi, et nad toetaks seda Euroopa projekti, nii et teil ei ole siin mingit sõnaõigust midagi mõjutada. Mr Procaccini aitäh, järgmisena Nicola Procaccini, palun. aitäh. mina nõustun sada protsenti selle resolutsiooni mõttega, aga ma ei nõustu selle impulsiivse, obsessiivse katsega Euroopa Parlamendi poolt tuvastada sellist vaenlast. ma ei saa sellest aru, ma selgitan. mina usun, et meil on vaja kaitsta meie julgeolekut, majanduslikku, demokraatlikku, sotsiaalset ja teha seda parimate õigusaktide ja parima taristu kaudu mõtlen ka 5G revolutsiooni peale, mis meie suunas liigub, mida tuleb väga ettevaatlikult hallata, vaadata, kes on need majanduslikud osapooled, aga resolutsioonis on väga keeruline sellest meetodist aru saada. palju olulisem on keskenduda Euroopa ametite rolli tugevdamisele, kellel on pädevus nendes valdkondades, mitte äh, niimoodi obsessiivselt üritame tuvastada sellist poliitilist vaenlast. härra Wallace, palun. suur tänu. liberaalid, parem- ja vasaktsentristid ei suuda leppida sellega, et kaotatakse oma valijaskonda äärmuslastele keskendutakse Venemaa sekkumisele, mitte ei tegeleta oma probleemidega. suurem probleem oli see, et äh, Bernie Sanders kaotas ja Trump hakkas valijatele kostuma täiesti normaalse kandidaadina. küsimus on neoliberalismis, ebavõrdsuse kasvus, selles, et majanduslik ressursid on lõppemas see kõik loob tingimused äh, selleks, et inimesed on oma kodudest sunnitud lahkuma. Ameerika on sekkunud teiste riikide valimisprotsessisse juba üle, juba sadu aastaid ning seetõttu Venemaa sekkumine USA valimistesse on justkui lapsemäng. aitäh, härra Radakovski Not... lugupeetud president, ma ei ole Radakovski, minu nimi on Radatšovski, ma olen Slovak. lugupeetud kolleegid. lugupeetud kolleegid, kallid sõbrad, me kuulasime kuulasime ära praegused ettekanded, ma olen ka ise lugenud hübriidsõdade erinevate ohtude kohta, desinformatsiooni kohta ja olen aru saanud, et ilmselt tuleks kõigil panna endale selga mingisugune kaitseülikond, istuda lennukisse ja lennata imedemaale, ma tegelikult ei arva, et see nii on. nii see raport kui ka kõik teised raportid näitavad seda, et Euroopa Liidu peamine vaenlane on Venemaa, see on aga põrgutee. eurooplased ei saa aktsepteerida sellist lähenemisviisi, eurooplane on homo sapiens endine paavst, äh, Euroopa, Euroopale aluse pannud esiisad ja kõik teised äh, on eurooplased, nad on homo sapiensid ja seetõttu ei saaks me mõelda, ei saa me rääkida lihtsalt sellest, et Venemaa on ähvardav riik, äh, kellel on raketid, kellel on suur sõjavägi, suur sõjavägi, vaid meenutagem endale seda, mis juhtus teise maailmasõja ajal, kui palju inimesi hukati erinevatest äh, erinevates laagrites. me ei tohiks tõmmata eraldusjoont ida ja lääne vahele, sest see toodab lihtsalt uut vihkamist ja sõda ja me peaksime ajaloost õppima, aitäh. aitäh, härra Radatšovski, tõesti vabandust, inimene õpib kogu elu, vabandust, et teie nime valesti hääldasin, aga palju lihtsam on mul nüüd välja kuulutada proua Karoliine Edstadler. aitäh. volinik äh, valimiste mõjutamiste katsed Euroopa Liidus ei ole midagi uut, see ei ole ka midagi, mis, mida loeme ainult äh, kuskilt romaanidest. pärast seda, kui valimisi Prantsusmaal ja USA-s mõjutati, nägime me seda ka Austrias. paar nädalat tagasi äh, Austria Rahvapartei arvuteid häkiti, ähm, kümneid gigabaite infot varastati ja seda mõned nädalad enne teise koja valimisi. muidugi on nüüd väga tähtis täpselt välja selgitada, kes on nende rünnakute taga alguses äh, opositsioon ütles, et äh, tegemist ei ole tõelise häkkerirünnakuga, kuid nüüd on politsei öelnud, et tegemist on professionaalse laiapõhjalise rünnakuga, mis tuli välismaistest serveritest. Äh, partei poliitilised mängud tuleb siin kõrvale jätta, kui tegemist on sellise rünnakuga. me ei räägi siin mitte rünnakust Euroopa Rahvapartei vastu, vaid me räägime rünnakust demokraatia vastu desinformatsiooniga ei ole võimalik äh, vabad Äh, tahet väljendada ja sellega ei ole võimalik ka demokraatlikke valikuid teha. just sellepärast ka tänane arutelu ja kohe vastuvõetav resolutsioon nii tähtsad, sest meil on nüüd tähtis see, et me leiame Euroopa tasandil lahendused selleks, et valimisi kriminaalkurjategijate eest kaitsta. me ei räägi siin vähemast kui oma põhiväärtustest, oma eluviisidest Euroopas. me peame neid kaitsma kogu jõu ja kõikide vahenditega. aitäh! suur tänu. härra Benifei, palun järgmisena. lugupeetud president järjest rohkem esitatakse õiguslikke järelepärimisi ning ka ajakirjanikud teevad järelepärimisi ja need puudutavad eriti Venemaa osalust erinevate kampaaniate taga ehk eh, seda, kuidas Venemaa tegelikult eh, mõjutab valimisi. seda uuriti juba aastal kaks tuhat neliteist, uuriti, kuidas eh, Venemaa Euroopa valimisi rahastas, sama uuriti Ühendkuningriigis toimunud valimiste ja Itaalia puhul Salvini ei andnud tegelikult ka parlamendile mingit ausat vastust, ta lihtsalt kordas oma valesid, mida ta oli eelnevalt öelnud. ja see tähendab seda, et me peame proovima ikkagi kuidagi neile sündmustele valgust heita mõned rahvasaadikud küll nimetavad ennast rahvasaadikuteks, aga tegelikult on nad käpiknukud, keda tõmmatakse piiri tagant ja seetõttu kaotavad riigid oma suveräänsuse. Marine Le Pen näiteks on lihtsalt valetanud oma kodanikele ja ta töötab Euroopa huvide vastu. nüüd aitab meie parlament peab andma mandaadi eh, erikomisjonile ja erikomisjon peab välja selgitama, kuidas demokraatlikke protsesse Euroopa Liidus püütakse suunata, sest meie kodanikel on eh, õigus sellele, et valimised oleksid ka tegelikult ausad ja vabad. ja need, keda huvitab ainult eh, raha taskusse toppimine, peavad Euroopale vastust andma, aitäh! aitäh ja nüüd kolleeg Tudorake Draagos. domnule președinte Eh, aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin kõigepealt tänada volinike proua Jourovat ja härra Kingi selle eest, mida nad enne ütlesid ja ma tervitan ka seda, et Euroopa Komisjon üldiselt on teinud niivõrd palju tööd selleks, et võidelda väliste mõjudega ja et nad tegid nii palju selleks, et kaitsta kahekümne kuuenda mai valimiste erapooletust. me peame endale aru andma, et äh, valimistega kaasnevad riskid, need riskid on nüüdseks kõigile selged ja ma nõustun kõigi kolleegidega, kes ütlesid, et meil tuleks paremini rahastada neid struktuure, mis meil on juba olemas, nii et äh, me nende abil suudaksime vastu astuda välisjõududele, mis süsteemselt õõnestavad meid äh, nii Euroopa Liidu kui liikmesriigi kui kohalikul tasandil. volinik King käis eelmisel, eelmisel nädalal ka meie komisjonis ja rääkis sellest, et Kreml on mitmekordistanud oma jõupingutusi desinformatsiooni levitamiseks, kui võrrelda nende tegevust äh, eelmise perioodiga ning et äh, nüüd pannakse sotsiaalmeedias toime hoopis äh, rohkem rünnakuid. näiteks veebruaris oli kakskümmend miljonit sellist katset ja seetõttu tuleb meil mõelda sellele, kas me saaksime vastu võtta mingit õigusloomet, et selle vastu võidelda, aitäh. aitäh, kolleeg Reinken. aitäh me elame stabiilses, vastupidavas, liberaalses, demokraatlikus ruumis. kümme aastat tagasi ma ilmselt oleksin alla kirjutanud sellisele üleskutsele, mis on kirjutatud kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide ja kodanike nimel ja ma oleksin uskunud, et kõik jääb alatiseks, nii nagu praegu on, kuid praegu oleksin ma praegu et, palju ettevaatlikum. jah, me elame ka praegu stabiilses, vastupidavas, demokraatlikus ruumis, kuid tuleb tunnistada, et neid demokraatiaid rünnatakse ikkagi pidevalt levitatakse desinfot, häbimärgistatakse erinevaid marginaliseeritud inimrühmi, piiratakse inimeste seksuaalse enesemääratluse õigusi ning Istanbuli konventsiooni ülevõtmist või jõustamist rahastatakse liiga äh, vähe ja selle vastu võitlevad välised jõud, mitte ainult Venemaa, vaid ka näiteks erinevad USA trollid. ja see näitab juba praegu, et ähm, meie demokraatlik otsuseprotsess on muutumas, sest seda mõjutatakse väliselt. me peame oma demokraatiat kaitsta, kaitsma, me peame andma kodanikuühiskonnale rohkem vahendeid enda kaitsmiseks ja me peame me peame tagama selle, et me ei õõnestaks ise oma demokraatiat, demokraatia põhialust, milleks on äh, väljendusvabadus, sõnavabadus, aitäh! aitäh ja nüüd Laura Huhtasaari. lugupeetud, lugupeetud president lugupeetud president, Euroopa Liit peaks tugevdama sõnavabadust, kui me soovime tõesti olla demokraatia poolel. on selge, et Venemaa, USA ja ka Hiina tahavad eurooplasi ja Euroopa valimisi mõjutada, tehes seda omal moel mõne aasta eest käis käis, käidi USA-st Ühendkuningriiki mõjutamas, et nad ei hääletaks valesti kaubanduslepingu äh, sõlmimisel ja sama puudutab ju Brexiti äh, juhtumit, äh, Brexiti referendumit, Trumpi valimisi ja ka palju teisi asju. paljud arvavad seetõttu, usuvad seetõttu vandenõuteooriaid Venemaalt, niidi tõmbamist, Soome trolle ja nii edasi. aga tegelikult peab äh, siinkohal mõtlema sellele, et tegelikult paljud inimesed ju tahavad, et immigratsioon peatataks, et äh, islamiusulised ei tuleks nende riiki, et meil oleks õigus nõuda, et austatakse, austatakse meie kultuuri, äh, ristiusul põhinevat kultuuri ja ähm, et meid ei sunnitaks üle võtma teiste inimeste kultuuri ja see ei ole oluline, kas me peame neid ilminguid headeks või halbadeks me peame lihtsalt aru saama, et äh, minu parteid äh, ja teisi selliseid valitakse sellepärast, et me kaitseme seda, millesse rahvas usub. ja on ju ka tõsi see, et liberaalid kaotavad valimistel ja nad ei suuda lihtsalt taluda seda, et ähm, valitakse rahvusmeelseid ähm, parteisid, kuna nemad äh, seisavad õigete asjade eest see puudutab ka Euroopat tervikuna. Euroopa Liit tahab sellist äh, poliitiliselt korrektset tõekomisjoni, aga sellele pannakse suukorv pähe veel enne, kui ta tööd alustab. see tähendab ju täpselt samamoodi, et inimestele kirjutatakse ette, mida nad tegelikult peavad mõtlema, mida nad tegelikult peavad tahtma. demokraatia ei ole kriisis ja demokraatia ei kannata kuidagi sel ajal, kui liberaalid valimistel kaotavad, aitäh. zu Wort gemeldet hat sich järgmisena on sõna soovinud Anna Fotiga, palun. Due respect to all measures taken. kui võtta arvesse kõike seda, mida volinik Jourova ja volinik King on teinud, kõiki neid meetmeid, mis nende, nendel olemas on, tahaksin ma ikkagi rääkida ka sellest, milline on välismõõde. täpsemalt tahaksin rääkida sellest, kuidas on väliselt sekkutud meie demokraatlikesse protsessidesse. jah, seda on tehtud ja me peame seetõttu olema vastupidavamad ja me peame demokraatiat kaitsma. aga me peame teadma ka seda, millised on need kolmandate riikide suunised või milline on nende poliitika. eelmise mandaadi ajal võeti ju vastu raport kus räägiti sellest, et ennekõike on süüdi Venemaa Föderatsioon, aga seal nimetati ka Hiinat, Iraani ja Põhja-Koread. Nende riikide tegevus ja intensiivsus väärinfokampaaniate puhul, ähm, see tegevus on suur, aga nad ähm, kohaldavad oma kampaaniat vastavalt iga liikmesriigi eripärale ja seetõttu peaksid liikmesriigid tegema omavahel koostööd. aga selleks, et see koostöö saaks olla edukas, peame me tundma nii narratiive kui poliitikaid. seetõttu ma äh, tänan teid Stratcom Eesti eest äh, ja kiidan selle tööd, aitäh! suur tänu, järgmisena Aleksandra Leslie Phillips, palun! social media and sotsiaalmeedia ja desinformatsioonikampaaniad tõesti avavad uksed nendele, kes soovivad äh, väärkasutada demokraatiat ja seda kogu poliitilises spektrumis. kuid peale selle üha rohkem ka vandenõuteooriaid levitatakse selleks, et delegitimiseerida parlamendivalimiste äh, tulemusi sellepärast, et ei olda tulemusega nõus. ma olen näinud siin meie lahkumiskampaaniaid, meil oli üks noor kampaaniapidaja, keda ähvardas ähvardati vangi heita kaheks aastaks. minu enda partei puhul näiteks ka endine peaminister väitis, et me oleme saanud välisrahastust ja samal ajal uuringud ei tõestanud mitte midagi minu jaoks on täiesti selge, et kõige suuremaks ohuks on meile hoopis oportunism ja vandenõuteooriad, mida levitavad poliitikud ise selleks, et diskrediteerida neid, kes neile ei meeldi. see on täiesti vastutustundetu ja see levitab usaldamatust valijate ja poliitikute vahel ja toob endaga kaasa ka äärmuslikkust. tuleb kõigepealt kontrollida fakte, muidu saab teist endist probleem. Danke. Ich nehme aitäh, siin on terve rida sinise kaardi soovijaid. kõigepealt soovis sõna saada proua Vood, nii et tema saab sõna. Julie Vood, palun. aitäh proua Phillips, kas te kommenteeriksite seda avalik, seda salajast kampaaniat, mida ta tegi äh, konsultatsioonifirmaga Cambridge Analytica kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta pre äh, USA presidendivalimiste ajal. mina olin valimiste vaatleja selle parlamendi poolt ja te võiksite ka kommenteerida seda valet, mida te äh, levitasite enda kaasatuse kohta. Kenyatta värbas äh, selle firma ja seal on väga palju poliitilisi mõrvu läbi viidud. Äh, Christmas Sando mõrvati ning äh, kaks mikrofoni korraga on sees ja tõlkida ei ole võimalik. Teie aeg on otsas. tahan öelda et minu kolleeg kehastab just seda, ma just ütlesin. ma soo-, ütlesin, et tegemist on äh, vaba ettevõttega Eh, mis hiljem tegi koostööd Cambridge Analytica, väga huvitav on, et ta ei nelja silma all minu käest seda ei küsinud, vaid lihtsalt Twitteris eh, levitab seda informatsiooni ja desinformatsiooni, ma olen uhke selle töö üle, mida ma tegin progressiivse Aafrika presidendi jaoks. ja kui ma võin nüüd öelda, et kui see ei ole poliitiline mõjutamine, siis miks ta ei tulnud ja ei koputanud minu kontori uksele? Our next speaker is Mr järgmisena härra Kovatšev, palun. aitäh, president. demokraatia tähendab vabandust, pluralismi, arvamuse vabadust. kui üritatakse demokraatiat mõjutada või muuta, siis on tegemist rünnakuga suveräänse riigi vastu ja ilmselgelt on ka piire, hea maitse piire ületatud ning see toob endaga kaasa ka tolerantsuse kadumise. mul on küsimus, kui me hääletame siin parlamendis, kas siis demokraatia tähendab ka seda, et meil on vabadus valetada? kas äh, valetamine on ka osa arvamuse vabadusest, me ei tohiks olla sinisilmsed, me peaksime äh, aru saama, kui tõsised on rünnakud kolmandatest riikidest. Bulgaaria on ainult üks nendest riikidest, mida kahe tuhande viieteistkümnendal aastal rünnati, nimelt meie keskvalimiskomisjoni rünnati täpselt samamoodi nagu ka teisi Bulgaaria institutsioone. tegemist on kõigest ühe näitega selle kohta, et teatud äh, riigid ja ühiskonnad üritavad õõnestada meil kehtivat süsteemi äh, erinevatel organisatsioonidel on võltskontod sotsiaalmeedias, mis, mille kaudu peetakse laimukampaaniaid Euroopa Liidu vastu ja demokraatial peaksid olema vahendid iseenda kaitsmiseks ning ma kutsun kõiki üles võitlema ka hübriidohtude vastu. aitäh, kas te olete valmis vastama proua Grapini küsimusele, härra Kovatšev? palun, proua Grapini. suur tänu, härra president, kallis kolleeg, te olete Bulgaariast pärit, mina Rumeeniast. ma saan teist muidugi väga hästi aru, see küsimus on tähtis aga ma tahaksin teada, et teie kui Euroopa Parlamendi saadik, kas te näete ka mingit lahendust sellele probleemile? arvamusvabadus äh, ja sekkumine valimistesse, need on kõik sellised suured loosungid, aga milliseid lahendusi te välja pakute? kui lahendusi ei ole, siis me tegelikult äh, räägime lihtsalt ümber palava pudru. aitäh, härra Kovatšev jah, tegemist on üldise küsimusega, et mida me üheskoos teeme, tõesti ainult koordineeritud tegevusega, kuhu on kaasatud komisjon, nõukogu liikmesriigid, on meil võimalik desinformatsiooni levikut piirata. seda, mis tuleb nii kolmandatest riikidest kui ka Euroopa Liidu seest ja esimeseks sammuks olekski siis äh, paluda platvormidelt abi selleks, et ka nendel oleks teatud käitumisjuhised, mis kehtiksid ja millega toetataks korralikku ajakirjandust, et ajakirjanikke koolitataks. siin on palju võimalusi, kuid samal ajal on meil vaja ka vahendeid. demokraatia peab olema korraliku immuunsüsteemiga. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Moraes, palun. Thank you, president uh,. Today aitäh, president. me kutsume üles Euroopa Liidu tasandil rohkem ära tegema selleks, et võidelda välissekkumise vastu valimistesse ja desinformatsiooni levikusse nii internetis kui ka väljaspool. me teeme seda sellepärast, et meil on tõendeid, et see kõik toimub ja tegelikult see kehtib kõikide jaoks siin kojas, ka uute liikmete jaoks, et me tegelikult paar kuud oleme selle kõigega juba tegelenud ja komisjon kinnitas ka, et vastumeetmetega on alustatud ja meie fraktsioon soovib, et nüüd viidaks sisse ka äh, eraldi uurimiskomisjon, mis uuriks seda ja koordineeriks meie vastupanuvõitlust. me ei ole praegu piisavalt äh, kaitstud ja meil on siin probleeme meie kodanikud hääletavad valimistel, kus meil on paremäärmuslikud parteid osalemas, see toimub ka minu koduriigis, meil on paremäärmuslikud riigid, mis saavad välisrahastust teiseks valimistesse sekkumine ka väljaspool internetti, ka siin meil on tõesti vaja korralikke kontrollimeetmeid ja samamoodi ka seda, kui on trollid, mis sotsiaalmeediakontosid juhivad, siis ka see tuleb lõpetada ja kõike seda tuleb teha kohe aitäh, järgmisena kolleeg Šimetška, palun. aitäh, lugupeetud minister, härra volinik, aitäh, tõepoolest sekkumine valimistesse ei ole mingi uus oht, me oleme näinud mitmeid Äh, kordi, kus sekkutakse valeinfoga, et polariseerida ühiskondi, aga see ei tähenda, et me peaksime sellega leppima ning Soome eesistuja ning komisjon plaanivad sellega tulevikus tegeleda. tõepoolest, see ohustab demokraatia vundamenti, sest kui ei ole tõhusat arutelu, ei ole meil ka demokraatiat. aga oht ei ole mitte selles vandenõu leheküljes, vaid ka poliitikutes, kes teadlikult levitavad valeinfot, kasutavad seda taktikat Kesk-Euroopas. isegi peaministrid avalikkuses kordavad neid vandenõuteooriaid, nad ründavad ja ka see on demokraatiale väga ohtlik. kolleeg Ainsley Scott, palun. Freedom, fair vabadus, läbipaistvus, ausus, need on demokraatia vundamendiks, aga viimastel aastatel need põhimõtted on sattunud ohtu paremäärmuslikud jõud on käivitanud propagandakampaaniad, millel ei ole kohta tänapäeva kaasavas ühiskonnas. valeinfo on poliitilise arutelu mürgitanud, levitatakse viha, soovitakse ainult kogukondi lõhestada, vähendada usku poliitilistesse süsteemidesse. selle tulemusena on minu koduriik praegu põhiseaduslikus katastroofi olukorras esindajate koja liikmed on öelnud, et demokraatia on sattunud ohtu, valimisseadus on ajale jalgu jäänud internetiajastul. ja seda öeldakse parlamentide hällist. põhiväärtused siin ja ka liikmesriikides on praegu rünnaku all. seda tehakse finantshuvist, meil on vaja seaduslikult siduvaid sätteid, mis võimaldaksid kodanikel ise oma saatust määrata, mitte ei, me ei tohi lasta rahal seda kõike mõjutada. Um mul on teile kaks palvet kõigepealt palun pidage kinni kõneajast. ma arvan, äh, vabandust, ma koputan haamriga esimest korda siis, kui kõneaeg on läbi, kaks korda siis, kui te olete viis sekundit oma kõneajast ületanud ja pärast seda, kui olete oma lause lõpetanud, võtan teilt mikrofoni ära. teiseks ma palun, et teiega nii palju sinise kaarti soove ei esitaks, sest äh, aega on meil vähe ja oleme juba ajast maha jäänud. ja nüüd tahan teada, kas te olete valmis äh, proua De Lutsi sinise kaardi küsimusele vastama? suur tänu, et mulle kõneaega andsite kõigepealt on mul vaja teada, kas äh, kõneleja on valmis teile vastama. ma teen väga kiiresti, ütleb kõneleja. ei, seega läheme me järgmise kõneleja juurde, härra Karu. suur tänu, juhataja heade tavade koodeks, desinformatsiooni puudutav koodeks, mille Euroopa Komisjon lõi, teeb ettevaatlikuks sõnavabaduse ja avatud interneti suhtes. sellepärast, et selle kiitsid juba heaks Facebook, Twitter ja Google ja need teenusepakkujad võib nüüd võtta vastutusele selle eest, mida kasutajad internetis kirjutavad. seetõttu tsenseerivad nad kõhklematult kõike, mis neile tundub olevat desinformatsioon. me teame ju, et internet on võimeline kõige paremaks, aga ka kõige halvemaks ja kui me ei võta arvesse seda seda ettekäänet, et või, võideldakse desinformatsiooni vastu, siis äh, õigemini võttes, et võttes arvesse seda ettekäänet, peamegi nägema, kuidas internetikasutaja peab kogu aeg kartma, et äh, teda tsenseeritakse, kusjuures ta ei ole öelnud midagi, mis oleks nii-öelda võltsuudis, vaid ta ütles lihtsalt midagi, mis erineb äh, valdavast seisukohast, ta kritiseeris näiteks äh, immigratsioonipoliitikat. ja isegi uudised, mis ilmuvad Prantsusmaal näiteks Facebookis, on sellised, et tihti kustutatakse need ära või blokeeritakse kasutamise